Good afternoon, I would like to tere pärastlõunat, ma teen ettepaneku, et te võtaksite oma kohad sisse, et me saaksime oma kohtumisega alustada. tere pärastlõunat ka, palun asuge oma kohtadele. I would like to propose everyone to take ma teen ettepaneku, et kõik võtavad oma kohad sisse, et me saaksime tööga alustada hate this. <laughs> I think you can. We, we can. Oh, Tanzanoka is here. Okay. Thank, thank you very much. suur tänu. veel kord tere pärastlõunat ja enne kui me alustame päevakorra sisuliste punktidega, tahaksin teid informeerida kahest muutusest kõigepealt elektrooniline hääletamine, mis pidi meil seitsmenda päevakorrapunktina tulema Cashmani raporti üle, on edasi lükatud kahekümne kolmandaks novembriks. ning meil oli ka koordinaatorite kohtumine kavandatud pärast seda koosolekut ja seal pidi arutatama Sitsiiliasse mineva delegatsiooni koosseisu muutmist aga muudatused on juba kokku lepitud kirjaliku menetluse kaudu, nii et ei ole vajagi rohkem kokku tulla, kui ei ole nüüd eh, eh, mingeid muid ettepanekuid, siis kuulutame päevakorra vastuvõetuks ja võime alustada sisulise tööga. Eh, nüüd veel informatsioon Itaalias külastamise kohta. võib-olla te teate, et Eh, kavandati seda külaskäiku põhjusel, et Lõuna-Vahemere riikidest, eh, kolmandate riikide kodanikud tulid Itaaliasse ja nüüd libedelegatsioon läheb sinna, koosneb kaheteistkümnest liik-, liikmest ja külastab Trapanit, Agrigento, Lampedusa, Palermot ja Mineot Sitsiilias ja seda kahekümne neljandast kuni kahekümne kuuenda novembrini. siinlase delegatsiooni kuulub neli isikut Rahvaparteist, Sotsiaaldemokraatidest kolm, üks ALDE-st, üks Rohelistest, üks ECR-ist, üks QE-st ja üks EFT-st ja meil on vaja, et komisjon kiidaks heaks selle koosseisu. ma loodan, te seda teete, kui jah, siis me saame edasi minna ja kolmas päevakorrapunkt, nimelt eh, määruse number kaheksasada kümme murd kaks tuhat üheksa muutmine, millega ja määrus on kolmeteistkümnendast juulist kaks tuhat üheksa ja sellega kehtestatakse ühenduse viisa eeskiri ja meie raportöör selle määruse osas on Louis Michel. ja kõigepealt me kuulame ära komisjoni ettekande, kui komisjon juba kohal on ma palun, et te tutvustaksite meile komisjoni ettepanekut, millega määrust muudetakse. ja pärast seda kuulame ära ka eesistujamaa Poola. tänan. palun, nüüd on teil sõna, komisjon. Merci, madame la president um.... Euh, ma tänan proua koosoleku juhataja. mul on suur au täna teile tutvustada eh, muudetud ühenduse viisaeeskirja eh, uut versiooni, see jõustus aastal kaks tuhat kümme, see eeskiri ning komisjon hindas olukorda ja järgmine hindamine on kavandatud aastaks kaks tuhat kolmteist ja siis võidakse veel teha muudatusettepanekuid Eh, viisaeeskiri, aga praeguse muudatuse eesmärgiks on mitte ennetada kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta aruande ja läbivaatamise protsessi. Eh, see, mm, me ei väida, et eh, need eeskirjas sisalduvad sätted ei oleksid kohased, aga arvestades seda, kuidas viisaeeskirja on ellu viidud, on selgunud, et et äh, artikli kolm elluviimine, mis puudutab äh, lennujaama transiitviisasid, äh, sisaldab ühte viga ja see viga seal sättes tekitab probleeme viisaeeskirja rakendamisel. nii et meie eesmärgiks nüüd selle komisjoni ettepanekuga on muuta Eh, viisaeeskirja, aga see kuidagimoodi ei väida seda, et viisaeeskirja elurakendamine ei oleks tõhus olnud. Eh, see tekst, mille me välja pakume, on üsna lühikene, koosneb viiest leheküljest ainult ja võib-olla ma üritaksin eh, paigutada selle meie ettepaneku konteksti, et te mõistaksite paremini, milles see seisneb tekst eh, on tegelikult üsna keeruline lugeda ja raske on mõista, millised tagajärjed sellel tekstil on. ma meenutan teile, et meil on määrus kaks, viissada kolmkümmend üheksa aastast kaks tuhat üks, kus on positiivne ja negatiivne nimekiri Eh, negatiivne, see on siis need, eh, kellelt nõutakse viisat, eh, need riigid, ja positiivne nimekiri, sinna kuuluvad nende riikide kodanikud, kelle kodanikud on vabastatud viisanõudest, kui nad tulevad Schengeni ruumi. nii et põhimõtteliselt reisijad, kes saabuvad rahvusvahelisse tsooni Schengenis ja lennujaama ja kohe väljuvad Schengenist, et mitte Schengeni riiki lennata. Neil ei ole vaja transiitviisat, kui nad on negatiivses nimekirjas. näiteks Maroko on niinimetatud negatiivses nimekirjas ja marokolane, kes Casablancast äh, lendab Pariisi, ähm, enne kui ta sealt siis kulgeb edasi USA-sse, võib, äh, kui ta jääb rahvusvahelise transiit tsooni Pariisis ilma viisata edasi reisida nii et see negatiivne nimekiri sellisel juhul ei kohaldu, aga meie informatsioon näitab meile, et mingitel põhjustel eh, ja eesmärgiks on illegaalse immigratsiooni tõkestamine, sellisel juhul mõningatel juhtudel oleks eelistatum, kui siiski panna viisakohustus ka rahvusvahelises eh, viisatsoonis, see tähendab seda, et Eh, sellisel juhul on, nõutakse lennujaama transiitviisat. nüüd viisa eeskirja need muudatused eh, nõuavad luba selliste viisade andmiseks ning samuti nimekirja mm, nendest riikidest, kellele see kohustus pannakse. Nende eh, riikide kodanikud peavad saama lennujaama transiitviisa Iraan, Iraak, Pakistan, Afganistan kuuluvad eh, nende eh, riikide nimekirja, kellelt mm, nõutakse viisat, lennujaama transiitviisat ja viisaeeskirjade juurde on lisatud see nimekiri. aga kolmandatest riikidest on tehtud ka erandeid teatud riikidele ja on ette nähtud sellisel juhul viisast vabastus, kui isikud ei kujuta endast ohtu avalikule korrale ega eh, kujuta ka ohtu illegaalse immigratsiooni tekkeks. nüüd praeguses tekstis eh, viidatakse sellele, et elamislubade omanikud, elamisload on välja antud siis kolmandatest riik, kolmandatest riikidest neile on vabastatud kohustuslikust lennujaama transiitviisast. aga tingimuseks on, et neil on kas elamisluba või viisa teatud kolmandatest riikidest, näiteks USA-st või Kanadast. ja sellisel juhul eh, loetakse, et nemad ei kujuta endast ohtu, kui nad kulgevad läbi Euroopa Liidu lennujaamade, ei ole vaja seda täiendavat luba neil. kui me nüüd vaatame artikli kolm praegust teksti, siis me näeme sealt, et need erandid eeskirjades on tehtud isikutele, kellel on viisa või elamisluba, mille on välja andnud liikmesriik. aga ma tahan juhtida tähelepanu sellele, et Schengeni ruumis, kus kehtivad Schengeni instrumendid, Äh, nendega hõlmatakse ainult Schengeni liikmeid, näiteks Bulgaaria, Rumeenia, Küpros ja USA näiteks nende alla ei kuulu, keegi neist ju ei kohalda Schengeni akiid. aga see tähendab seda nüüd, et kui ühe nende kaheteistkümne liikmesriigi kodanikud omavad USA viisat, siis nad võivad kulgeda läbi Schengeni lennujaama ja neil ei ole kohustust lennujaama transiitviisat omada. aga kui neil on viisa või elamisluba, mille on välja andnud näiteks Ühendkuningriik, siis sellisel juhul on neil vaja seda spetsiifilist luba ja äh, see loogika selle taga nüüd on, et komisjoni esialgne ettepanek ei nimetanud seda, et liikmesriigid, Schengeni liikmed on need, kellest siin räägitakse, aga peeti silmas kõiki Euroopa Liidu liikmesriike, mitte ainult neid riike, kes on, kes ei ole või veel ei ole Schengeni ruumi liikmed ja ühel läbirääkimiste etapil see viide Euroopa Liidu liikmesriikidele kadus ja me mõistsime siis alles, kui viisaeeskiri juba jõustus, et siin on probleem ja ma ei varja teie ees seda, et me üritame nüüd seda viga eh, parandada oma öö, eh, ettepanekuga. kui me koostasime käsiraamatu, siis, selles me käsitlesime viisaeeskirja rakendamist harmoneeritult, ühtlaselt kõikide poolt ja see käsiraamat sisaldab praktilisi juhtnööre ja ka haldusteavet, aga ta ei saa kuidagi dokumendi õigussätteid muuta ja selle tulemusena nüüd komisjon leidis, et on tulnud õige aeg ja teha ettepanek muuta seda määrust ja eesmärgiks on parandada seal sisalduv viga. ning kindlasti me ei ürita äh, kaasotsustajad siin komisjonis ka olla. Ühendkuningriik ja Iirimaa ja teised liikmesriigid ei taha, et neid välja jäetaks ja aga samas me ei tahtnud viisaeeskirju äh, neile niimoodi peale eh, suruda, et nad peaksid nüüd lennujaama transiitviisasid nõudma. Eh, see oli lihtsalt viga. kui kaks tuhat kuusteist hakatakse hindama viis, viisa eeskirja rakendamist on liiga hilja, sellepärast me otsustasime praegu teha muudatusettepaneku, juba praegu. tegemist on keeruka ettepanekuga, aga meie arvates on vaja praegu see muudatus teha selleks, et õiguslik olukord äh, selgineks nende isikute jaoks, kellel on viisa või elamisluba nendest riikidest, millele ma siin viitasin. nii et selles ongi meie ettepaneku põhisisu. loomulikult me hea meelega vastame kõikvõimalikele küsimustele, mis teil võib-olla tekkisid. Thank you very much for the uh... aitäh selle esialgse teabe eest. nüüd saab sõna härra Philip Jasinski, kes esindab nõukogu ja seejärel Louis Michel palun. tere päevast, daamid ja härrad. lugupeetud proua esinaine. mul on raske küll väita, et ma alati libe komisjoni ees peaksin äh, rääkima äh, tehnilist juttu, kuigi ma esindan äh, nõukogu, aga tihti see siiski on nii isegi kui me prooviksime seda teksti vaadata mikroskoobiga, ei leiaks me seekord tõesti siit mingit poliitikat, see on äärmiselt tehniline küsimus ning ma arvan, et viisakoodeks on suurepärane instrument, milles Euroopa Parlament on kokku leppinud ja millega nõukogu kaasa tuli ning mis teeb lihtsamaks nende inimeste elu, kes tahavad tulla Euroopa Liitu ning samuti meie ametnike elu ma saan asjast aru nõnda, et see tehniline lahendus, mida me praegu otsime, on meile kõigile veelgi kasulikum. meil on olnud võimalik kaks korda nõukogus äh, seda küsimust arutada ning äh, liikmesriigid äh, olid selle tekstiga väga rahul ja peaaegu keegi ei teinud mingeid parandusi. komisjoni ettepanek meeldis neile, sobis neile ning ma usun, et lähema kahe päeva jooksul läheb küsimus ka Coreperi, võetakse ametlikult vastu see tekst ja te ilmselt ei ole imestunud, kui siin tehakse üks väike parandus, mis tegelikult on õigekirja parandus komisjon äh, nõustus meiega, et äh, siin on tegemist väikese äh, eksitusega, et tuleb siis teha see üks kirjavea parandus, aga välja arvatud see üks väike parandus, olid kõik tekstiga rahul, kõik liikmesriigid, kes on nõukogus esindatud, ehk siis kõik liikmesriigid olid selle küsimusega, selle tekstiga väga rahul ja me oleme väga rõõmsad, kui meile esitatakse selline tekst, mis parandamist ei vaja, aitäh! aitäh, ütleb proua esinaine eriti meeldis mulle märkus, et te armastate viisakoodeksit, see on suurepärane. nüüd siis äh, anname sõna Louis Michelile, kuid äh, enne, kui Louis Michel kõnelema hakkab, pean ma ütlema, et äh, rumeenia keelest tõlget kahjuks täna ei ole, rumeenia keelde ka mitte. see aga selgus viimasel minutil enne koosolekut, palun selle pärast vabandust. kas võime minna edasi? kui niisiis annangi sõna Louis Michelile, kes on äh, selle küsimuse, ähm, selle äh, määruse eelnõu äh, raportöör ja pärast seda, kui tema on tutvustanud oma raportit, on meil ilmselt aega ka aruteluks. suur aitäh teile, proua esinaine, ütleb ähm, härra Michel. minagi soovin alustada sellest, et tänan komisjoni, kes esitas meile väga üksikasjaliku ja väga täpse ettepaneku soovitud muudatuste osas. me oleme kõik juba aru saanud, et tegemist on äh, piiratud kohaldamisalaga ettepanekuga. see puudutab ainult viisakoodeksit ja tehnilisi parandusi neile sätetele, äh, mis kohalduvad äh, lennujaama transiitviisadele. minu meelest on tähtis osutada ka sellele, et need tehnilised muudatusettepanekud ei puuduta liikmesriikide tegelikku praktikat reeglite muutmine tähendab ennekõike seda, et kolmandate riikide kodanikud, kellel on kas viisa äh, või äh, elamisluba, mille on andnud äh, välja riik, mis küll ei kohalda täielikult Schengeni õigustikku, need on siis Küpros, Bulgaaria, Rumeenia, Ühendkuningriik ning Iirimaa, need riigid ei pea enam nõudma kohustuslikku lennujaama transiitviisat eelnimetatud kolmandate riikide isikutelt. ja näiteks äh, Iraagi kodanik, äh, kui tal on Bulgaaria viisa, tohib äh, reisida läbi Schengeni lennujaama, ilma et tal oleks vaja osta või omandada ka Schengeni transiitviisa. see on nende muudatuste loogiline tagajärg ja kui isikul on olemas elamisluba või viisa, siis eeldab see nagunii seda, et teda on põhjalikult kontrollitud ning teda võib pidada nii-öelda riskivabaks isikuks, kes ei soovi olla ebaseaduslik immigrant. ning see ettepanek, mida me täna arutame, tähendab halduskoormuse vähenemist, seda, et on vaja teha vähem kontrolle ning loodetavasti me kõik nõustume, et me võiksime selle eelnõu heaks kiita. tegemist on tehniliste muudatustega, nagu juba öeldud kuid äh, ometi toovad ka tehnilised muudatused kaasa mm, inimeste kohtlemises muudatusi, seetõttu on see meile kõigile oluline. me peaksime töötama võimalikult kiiresti, jõudma konsensusele ja nõukogu näib arvavat, et see on igati võimalik. mina omalt poolt arvan, et töö võiks lõpule jõuda novembri lõpuks. sekretäriaat Äh, on äh, öelnud, et ajapiirangute tõttu võib-olla siiski ei saa hääletada enne aasta lõppu, aga me peaksime tegema nii kiiresti kui võimalik nagu nõukogu esindaja meile just rääkis, ei ole see küsimus tegelikult ju seotud mitte mingite sisuliste muudatustega viisakoodeksis, mida hakatakse arutama alles pärast praeguse viisakoodeksi sisulist hindamist ja mitte enne kolme või nelja aasta möödumist. seega, proua esinaine, nagu komisjon ja nõukogu on öelnud, töö on väga täpne, väga põhjalik, me võime sellega ka nõustuda. aitäh kõigepealt proua Sommer ja siis härra Angels on palunud sõna palun. suur aitäh teile, proua esinaine. tegelikult sain ma enamikule küsimustele juba vastuse. komisjoni esindaja oma ettekandes juba ütles kõike, mida vaja, kuid ma tahaksin ikkagi küsida kelle algatusel on need muudatused tehtud. ma saaksin aru, kui me räägiksime siin rakendussätetest. aga, aga see viga, millest te rääkisite, keegi oleks pidanud sellele varem tähelepanu pöörama, kas te võiksite öelda, kes, kelle süü see on, kelle viga see on? nõukogu esindaja rääkis meile pikalt sellest, et äh, ministrite nõukogu on ettepanekuga igati rahul ja tahab asja kiiresti kokku võtta, aga kui ma õigesti aru sain, siis ka nõukogu esindaja ütles, äh, et kuskil on mingisugune sõnastusviga, kas te saaksite, kas te saaksite öelda, milles on asi? komisjoni esindaja raputab pead, aga ma tahaksin ikkagi selgust. tahaksin teada, millised need äh, sõnad siis on, mis tuleb asendada nii nagu eelkõneleja, arvan minagi, et kui tegemist on ainult tehniliste muudatustega, siis ei ole teksti vastuvõtmine raske. aga komisjonile on mul veel üks küsimus. ma saan asjadest aru nii, et eh, lisaks tehnilistele muudatustele on siin vaja üht-teist ka kustutada, näiteks viide aluslepingu sätetele, mis puudutavad Euroopa majandusühenduse, Euroopa ühtse majandusruumi riike, mida see tähendab? esinaine, jah, komisjonil ja nõukogul on võimalik lõpuks teile vastata, kui nüüd sa-, kuid nüüd saab sõna härra Anžu. lugupeetud proua esinaine, suur aitäh, et mulle sõna annate. ma soovin rääkida prantsuse keelt kuna Rumeenia tõepoolest ei ole Schengeni ala riik, siis ei ole meil täna ka äh, õigust äh, tõlkele. üks meie äh, tõlk ei ole võib-olla pääsenud üle piiri. ei, see oli muidugi nali. aga kui nüüd tulla nende tehniliste muudatuste juurde, mida me täna arutame, siis lisaks sellele on muudatustel ka sümboolne mõju nimelt näidatakse nendega, et kõiki liikmesriike tuleks kohelda võrdselt ning kedagi ei tohiks diskrimineerida ainult sellepärast, et ta ei kuulu Schengeni alasse. ei tohi unustada ka seda, et Rumeenia ja Bulgaaria kavatsevad ühineda Schengeni alaga ning äh, Schengeni sätete reformimine, ükskõik milline see siis tulevikus olema saaks, äh, peab tagama, et kedagi ei diskrimineerita. seega oleme me nende tehniliste muudatustega väga rahul ja toetame neid kindlasti, sest on äh, meie huvides tagada, et Schengeni viisakoodeks oleks täpne. esinaine, see, et tõlget ei ole, kindlasti ei ole sümboolse tähendusega, tõlget lihtsalt täna ei ole. proua Stanoka jah, aitäh! ka minul oli alguses mitmeid küsimusi, kuid äh, kui ma olin ära kuulanud äh, meie nõukogu ja komisjoni esindajad, siis äh, sain ma juba vastused oma küsimustele ning seetõttu ütlen ma lihtsalt, et meie fraktsioon toetab kõiki neid ettepanekuid, neid muudatusi ja me loodame, et need muudatused aitavad kõiki reisijaid. aga ma kasutan ära võimalust täna nendest küsimustest rääkida ja jagan teiega oma kogemust. nädal tagasi pidin sõitma Strasbourgist äh, koju äh, ja pidin äh, minema läbi Helsingi, kuna ilm oli halb ja Helsingi lennujaamas ei olegi transiitsooni. nii et me pidime välja tšekkima ja siis uue, uuesti registreeruma lennule, sest meil ei olnud võimalik seda teha transiitsoonis. võib-olla tegelete sellega ka? aitäh! härra Deantafilides. aitäh, lugupeetud proua esinaine, mina soovin lihtsalt tänada komisjoni ja nõukogu nende suurepäraste ja täpsete selgituste eest ja mul on hea meel, et nad nõustuvad äh, selle menetluskorraga, mida raportöör on tutvustanud. mina olen Küproselt ning äh, Küpros oleks juba Schengeni alariik, äh, kui ei oleks tekkinud neid probleeme, mis meil seoses Iirimaaga on kui oleks neid probleeme, mis on tekkinud, vabandust, mitte seoses Iirimaaga, vaid äh, Küprose enda äh, jaotusega, kuid minu fraktsioon igal juhul äh, toetab seda ettepanekut. aitäh, tegemist on tõesti resolutsiooni eelnõuga, mis väärib väga laiaulatuslikku toetust, kuid ometi esitati ka täpsustavaid küsimusi nõukogule ja komisjonile ning seetõttu kõigepealt saab sõna komisjoni esindaja, siis nõukogu esindaja, palun, teil on sõna. suur aitäh, proua esinejana kõigepealt küsiti sõnastusvea kohta, et kes vastutab või kes on süüdi. ma ei hakkaks äh, siin mingit aega raiskama. komisjon äh, tahab öelda lihtsalt seda, et tema tegi ettepaneku ning äh, kaas õigusandjad ehk siis parlament ja nõukogu arutasid seda küsimust, muidugi me võime alati öelda, et jurist-lingvistid on süüdi, nemad ju tõlgivad, aga tegelikult me ei tea, mis juhtus. millalgi läbirääkimiste käigus seda teksti muudeti ning äh, seal on üks artikkel, kus räägitakse liikmesriikidest, äh, liidu liikmesriikidest ja sealt äh, tuleb ka see sõnastusviga, ei tehta vahet liidu liikmesriikidel ja Schengeni ala liikmesriikidel, kuid minu meelest ei ole erilist mõtet siin taga ajada süüdlast. ning siis on tekstis ka viide Euroopa majandusruumile, sellega võime maha tõmmata, sest artikkel kolm on ümber sõnastatud vastavalt uuele ettepanekule ja see tähendab seda, et me tegelikult räägime nagunii kõikidest äh, Euroopa Liidu liikmesriikidest, olenemata sellest, kas nad on äh, Schengeni alas või mitte. ehk siis, kas nad on näiteks Ühendkuningriik või Iirimaa. ka ei tehta enam vahet Schengeni ala praegustel ja tulevastel liikmesriikidel. lisaks räägitakse siin ka praegu Schengeni ala liikmesriikidest, äh, mille alla loetakse ka assotsieerunud riigid, nagu näiteks Island nii et äh, komisjon on teinud sõnastuse parandamiseks ettepaneku ja pärast seda ei ole enam vaja viidata Euroopa majandusruumile ega ka vastavale lepingule, sest kõik, mida see määratlus enne kattis, kuulub nüüd uue sõnastuse alla. seetõttu ei ole mõtet üle korrata selle viitega mingisuguseid muid lepinguid, see on ülearune, aitäh aitäh ka teile ning nüüd saab lõpuks äh, lühidalt äh, sõna ka nõukogu esindaja. aitäh, proua esinejana ja aitäh proua Soomerile, kes äh, mulle küsimusi esitas. ma võin teile kohe öelda, et varsti läheb see küsimus Koreperi ja seal me neid küsimusi ka arutame, aga sõnastusprobleem, millele teie viitasite, on tõesti lihtsalt tehniline küsimus. muudatusettepanekud preambula punktid kümme ja üksteist, nendes viidatakse assotsiatsioonilepingu punktidele kolm punkt neli punkt kaks aastast kaks tuhat viis tuleb välja, et see viide on ebatäpne, et numbrid on tegelikult pisut teistsugused, kuid see on lihtsalt äh, kuid see on lihtsalt väike tehniline parandus. liitumislepingu lisale tuleb viidata korrektselt ning artikkel ühes on kõige tähtsam teksti osa, see on ettepaneku sisuline osa ja seda ei muudeta. aitäh, ütleb proua esinejana ning kas raportöör soovib lõpetuseks sõna? jah, ütleb raportöör, aga tõesti, ma teen väga-väga lühidalt. ma tahan äh, tänada komisjoni ning ka nõukogu. soovin äh, tänada kõiki eelkõnelejaid, kes toetasid äh, minu tööd ja seda, selle eest tänan neid samuti, et nad toetavad neid tehnilisi muudatusi. ma loodan ja arvan, et juba varsti leiavad libe komisjoni liikmed oma töölaualt ähm, uue ehk siis lõpliku teksti ja et me novembri lõpus saame libe komisjoni koosolekul seda uuesti arutada ja saavutada kiiret edu ning äh, lõpetuseks ütlen veel kord, et äh, töötame kiiresti ja parandame need tehnilised puudused aitäh, ütleb proua esinaine, nii et ähm, aasta lõpuks äh, tahaksime me siis äh, selle eelnõu menetlemise lõpetada. ja nüüd me võime minna edasi oma järgmise päevakorrapunktini, mis on äh, neljas punkt ja puudutab Kaliningradi oblastit ning teatud Poola haldusüksusi ja vastavat määrust number tuhat üheksasada kolmkümmend üks aastast kaks tuhat kuus ja selle muutmist meie raportöör on härra Triantafilides, kes saab esi, esimesena ka sõna ja seejärel saavad sõna komisjon ja eesistuja ja siis tuleb arutelu, aitäh! <clears throat> suur tänu, juhataja! nii nagu eelmine päevakorrapunkt, on ka see äh, raport üsna selgesõnaline ja otsekohane. meie eesmärk on vähendada neid tõkkeid, mis pidurdavad tänaseid sotsiaalseid, kultuurilisi äh, ja majanduslikku läbikäimist Äh, nende inimeste puhul, kes Kaliningradi teatud äh, oblastites äh, elavad ja kahe tuhande neljanda aasta laienemine lõi need tõkked sellele enklaavile. meie olu, meie eesmärk on maismaal liikmesriikide välispiiril toimuvalt kohaliku piiriliik-, liikluseeskirjade parandamine ja me tahaksime, et komisjon teeks sellesse määrusesse muudatuse sellisel moel, et kogu Kaliningradi oblast ja ka laiem ala, mis puudutab siis piiri Poolaga, et seda loetakse üheks alaks selleks, et ei jagataks kolmeks erinevaks äh, regiooniks seda piirkonda ning et elanikkond selles piirkonnas saaks liikuda vabalt ilma erinevate äh, viisamenetlusteta oluline on see, et Kaliningradi oblasti äh, elanikud saaksid äh, vabalt äh, liikuda, juba on tehtud sellest, selleks üks, üht-teist, nimelt transiiti hõlbustavad dokumendid on olemas ja ka Euroopa Liidu Venemaa viisa lihtsustusleping on jõus, aga oluline on see, et Kaliningradi oblasti elanikkond edasi ei marginaliseeruks. seetõttu me tahame et äh, elanikkond äh, saaks liikuda vabalt selles piirkonnas, äh, tõhustada suhteid Euroopa Liidu välispiiridel oma naaberriikidega ning loomulikult vabadusel ja jõukusel põhinev ala Euroopa Liidus endas laieneb. ja seetõttu ei ole me siia ka muudatusettepanekuid teinud, aitäh! Thank you very much! suur tänu! ja nüüd annaksin sõna komisjonile jah, suur aitäh, ma võin teha väga lühidalt. ma äh, loomulikult olen väga rahul selle äh, resolutsiooni äh, eesnõu, eelnõuga ja ma kinnitan komisjoni poolt veel kord, et me näeme seda ettepanekut tõepoolest unikaalse juhtumina, see ei sea pretsedente järgmisteleks ja tulevateks ettepanekuteks, aitäh! suur aitäh selle lühida kommentaari eest ja nüüd anname sõna eesistujale ja härra Jassinski, palun! suur aitäh! austatud parlamendiliikmed, ma pean ütlema, et minu jaoks on väga segadusse ajav see, et ma võtan sõna teist korda täna ja äh, kõik tegelikult libe komisjoni päevakorras olevad küsimused täna on ka minu pädevuses, nii et räägin täna veel mitmel korral. Äh, Kaliningradi kohal ma tahaksin äh, kõigepealt asjade tänasest seisust rääkida. kahekümne seitsmendal oktoobril nõukogu tegeles selle küsimusega äh, ministrite tasandil. Äh, mul on väga hea meel ja siin ma räägin nii eesistuja nimel äh, kui ka tegelikult Poola delegatsioonile pean siin tänusõnad ütlema, kõik olid nende mm, põhimõtetega nõus ja jõudsime Äh, ühtsele arusaamale. ministrid olid nõus, et see on võimalus nendele reisijatele, kes äh, saaksid kasutada uut mehhanismi äh, selleks, Äh, et äh, piiriüleselt äh, liikuda rohkem, kui nad seda täna, tänaseni on teinud. aga austatud parlamendiliikmed, tahaksin teie tähelepanu pöörata kahele olulisele aspektile. oluline on just poliitiliste aspektidest arusaamine, mis nõukogus on arutluse all olnud. esimene osa on see, et meil on ühtse deklaratsiooni eelnõu, leppisime kokku selles eelmisel nädalal nõukogu ja komisjoni vahel ning see ühtne deklaratsioon ütleb väga selgelt, et kuna meil tänasel päeval on meie ees selline olukord, kus tegemist on uni-, unikaalse enklaaviga, see ei ole pretsedent ja me peame tähelepanu pöörama, kuidas me neid küsimusi lahendame. mis tähendab, et meil on väga tugevat aruandlusmehhanismi vaja see oli just lahendus, milles leppisid kokku nii komisjon kui liikmesriigid. teine osa sellest lahendusest poliitilisest eh, tasandist on, et ühtne deklaratsioon, mida Poola delegatsioon ette pani, eh, ütles järgnevat. Poola delegatsioon ütles, et Poola läheb edasi eh, tavalisest piiriliikluse regulatsioonist kahe tuhande kuuendast aastast ja tähelepanu pööratakse era-, eraldis sellele, et kahe tuhande neljanda aasta laienemist ei nähta vastuolulise liigutusena ja operatsiooniliselt vaadates inimesed, kes peaksid tagama eh, julgeolekut eh, ja eh, rändejulgeolekut selles piirkonnas, peaksid tähelepanu pöörama, et see oleks jätkusuutlik lahendus see oli kõik, mis ma tahtsin öelda, kui on küsimusi, siis aitan teid meeleldi ja vastan neile, aitäh! suur tänu! jah, tõepoolest, Jan, teil on sõna, kui keegi veel soovib sõna, siis, siis küsige palun, ma ei saanud aru. mina olen ALDE fraktsiooni nimel variraportöör selleks, selle raporti jaoks ja ma tahaksin tänada kolleegi, kes on teinud selle raporti kokkupanekul väga head tööd olgugi, et see teema tundub piiritletud. Kaliningradi oblasti piirkonna eh, eh, jagamine ja killustamine, eh, seda tuleb muuta, sellepärast et see on nii kodanikele kui ka regiooni majanduse jaoks väga oluline ja kõik saavad sellest väga hästi aru. täna me näeme siin reaalpoliitilist lahendust ja seda peaks kindlasti toetama oluline on see, et tänase päevani oleme me oma ettevalmistustes näinud väga head koostööd liikmesriikide poolt ja seetõttu ma kindlasti toetan seda raportit ja muudatusettepanekuid siin ette ei pane, aitäh! suur aitäh, ütleb juhataja, härra Pusuteer, palun! suur aitäh, juhataja! ka Rahvapartei toetab seda raportit ja härra Triatafilidese tööd me nõustume kindlasti, et üks miljonit Kaliningradi elanikku peaks kindlasti vältima isolatsiooni ja seetõttu oleme kindlasti selle ettepaneku poolt. ka meie Poola delegatsioon on väga õnnelik selle üle, nii et miks mitte seda toetada, aitäh! aitäh, ütleb juhataja. proua Štenoka, palun. jah, tõepoolest teen väga äh, lühidalt äh, meie fraktsioon toetab väga seda küsimust ja Euroopa Liidu Vene delegatsiooni liikmena oleme me ka külastanud seda regiooni, me oleme näinud piirialade probleeme selles piirkonnas ja see aitab kindlasti lihtsustada olukorda koha peal, nii et suur tänu nendele kolleegidele, kes selle teema on tõstetanud suur tänu, ütleb juhataja, kui kommentaare rohkem ei ole, siis ma arvan, et me võiksime ilmselt minna edasi, kui ei ole küsimusi ja kommentaare, sellepärast et need vastused olid ammendavad. järgmine päevakorrapunkt ah,. ja siiski, ütleb juhataja, loomulikult muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on, see on kolmapäev, üheksas november keskpäeval. ja siin on väga eriline märkus muudatusettepanekud tuleb sekretäriaati saata Wordi formaadis. novembri lõpus äh, hääletame selle üle komisjonis ja meie eesmärk on, et täiskogule jõuaks see küsimus detsembris. ja nüüd võime liikuda edasi, ütleb juhataja. Äh, kahe tuhande kümnenda aasta aruanne Euroopa Liidu kodakondsuse kohta, Euroopa Liidu kodanike õigusi piiravate takistuste kõrvaldamine ja meie raportöör on proua Stanoka ja annangi talle kohe sõna. suur tänu. esinaine, nagu te näete, siis see on libe komisjoni arvamus mille on ette valmistanud äh, petitsioonide komitee, olen ka petitsioonide komisjoni mm, liige. ja proua Valeani raporti äh, variraportöör meie poliitilise fraktsiooni poolt. nii et äh, ma loodan, et meie koostöö saab olema sujuv ja et me teeme ka asjalikke ettepanekuid. see arvamus koosneb kahest, vabandust, kuuest punktist, alustan viimasega, mis ütleb, et komisjon ei ole olnud väga aktiivse, aktiivne tegutseja, tegelemaks kodanikeõiguste rikkumistega ja seetõttu kutsume üles komisjoni, et nad käituksid äh, nendes küsimustes proaktiivsemalt. Äh, liikumisvabaduse probleem on siin üks olulisemaid ja meie ettepanekutes punktis kolm me olemegi äh, väljendama oma muret et tänaseid direktiive rakendatakse ebapiisavalt, eriti just vaba liikumise, liikumisvabaduse direktiivi ning see liikumisvabadusele eh, seab mitmeid piiranguid Euroopa mm, Liidu kodanikele ning eh, seetõttu me tahaksime, et korrektselt ning täielikult eh, viidakse ellu mm, kõik AKI dimensioonid teine oluline küsimus on äh, valimisõigus. me teame seda, et Euroopa Liidu kodanikud, äh, kes äh, elavad teist, teistes liikmesriikides, neil on õigus Euroopa tasandi valimistel ja kohalikel valimistel osaleda, ent sellega seonduvalt on tekkinud endiselt palju probleeme just nende õiguste praktilisel rakendamisel ja seetõttu me tahame öelda, et endiselt on väga vähe neid Euroopa Liidu kodanikke, kes kasutavad oma valimisõigust eh, juhul, kui nad ei ela oma kodakondsusjärgses eh, riigis need probleemid on meile hästi teada. ja Äh, bürokraatlikud ja tehnilised takistused äh, on selle valimisõiguse mm, elluviimise teel, nii et me tahame kindlasti, et liikmesriigid tõhustaksid ja toetaksid äh, valimisõiguse kasutamist siis teiste Euroopa Liidu liikmesriikide kodanike poolt. edasi on siis kodakondsuseta inimeste õigused kes alaliselt äh, elavad äh, liikmesriikides. Äh, me tahaksime, et ka nendel inimestel oleks reaalselt võimalik rakendada oma valimisõigust ning me kutsume üles liikmesriike ja Euroopa Liidu institutsioone kolmandate riikide mm, kodakondsete, kes elavad liikmesriikides et nad saaksid seda mm, valimisõigust rakendada mm, koos äh, Euroopa Liidu kodanikega. ja me kutsume üles liikmesriike ka rakendama äh, rahvusvaheliste organisatsioonide soovitusi äh, nendes valdkondades. eriti peame siin silmas õigust hääletada kohalike omavalitsuste valimisel. ja veel üks soovitus, mille oleme siin teinud see on punkt viis meie dokumendis. see tähendab siis konsulaarkaitse õigus Euroopa Liidu kodanikele. kui Euroopa Liidu kodanikel on konsulaarkaitse vajadus ja kolmandates liikmesriikides, kui nende konsulaati ei ole, siis peaksid nad saama konsulaarkaitset teiste liikmesriikide konsulaatidelt, kellel siis esindused vastavates riikides olemas on Need on meie peamised ettepanekud mida me siis äh, libe komisjoni arvamuses äh, ette paneme, mida peaks raportisse äh, sisse panema. aitäh! Thank you very much. Now we have time for comments. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich möchte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 jah, tõepoolest, kogu kodanike raporti eesmärk tegelikult oligi tuvastada ja eemaldada kõik need püsivad tõkked, mis takistavad kodanikel oma õigusi rakendamast. möödanud on tähendab, kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal Euroopa Liidu kodakondsuse sisseviimidest saab mööda kakskümmend aastat ja meie raporti eesmärk on tagada, et Euroopa Liidu kodanikud saavad oma õigusi korralikult rakendada. seetõttu me tervitame äh, lähedast ja sujusat koostööd Euroopa äh, parlamendiga selleks, et äh, nendes küsimustes edasi liikuda. nüüd arvamuse eelnõu juurde tulles, kõigepealt komisjon loomulikult on teadlik sellest, et etniliste vähemuste äh, küsimused, kes püsivalt elavad kolmandates liikmesriikides, aga neil ei ole nende riikide kodakondsust, kuidas neid koheldakse, see on tundlik küsimus loomulikult. aga me peame silmas pidad-, pidama, et kodanik kodanikuks äh, saamine liikmesriigis või kodakondsuse äh, kaotamist reguleerivad liikmesriikide enda õigusaktid ja iga liikmesriik äh, peab endasiseselt otsustama, kuidas antakse kodakondsust, milliste reeglite järgi ning see puudutab ka kodakondsuseta isikuid ja seetõttu Euroopa Liidu tasand ei saa sekkuda nendesse küsimustesse. liikmesriikidel on ka mm, ainupädevus Äh, otsustada, kas kohalikel omavalitsustel valimistel saab osaleda mm, inimene, kellel kodakondsust ei ole. jällegi ühenduse õigus ütleb, et Euroopa Parlamendi ja kohalikel omavalitsustel peab saama osaleda ka siis, kui äh, ela, elukohajärgses liikmesriigis neil puudub kodakondsus. Need inimesed kellel ei ole Euroopa Liidu kodakondsust, äh, ei, äh, neid ei puuduta ka vastavad äh, ühendusõiguse sätted. mis puudutab kodanike õiguste rakendamist lepingujärgselt ning vaba liikumise direktiivi, siis komisjon on tegelikult nende sätete jõustamist toetanud väga oluliselt ja oleme saavutanud ka tulemusi liikmesriikidega oleme pidanud äh, dialoogi ning äh, liikmesriigid on selle järgselt kas muutnud või muudavad äh, oma seadusandlust niimoodi, et vaba liikumise direktiivi saaks rakendada ja komisjon jälgib väga hoolega neid arenguid selleks, et tagada, et liikmesriigid oma mm, kohustustest kinni peavad oleme ka õiguste rikkumise eest aprillist oktoobrini äh, kahe, kahte, kahteteist liikmesriiki nende eest, eest äh, hoiatanud äh, ning me oleme puudutanud erinevaid küsimusi, sealhulgas ka näiteks äh, liikmesriikide perekondadega liitumine, sealhulgas ka nende partnerid ning meetmed, mida võetakse riigist väljasaatmise vastu. me oleme endiselt äh, väga ambitsioonikad ja tagame seda, et äh, vaba liikumise reegleid rakendatakse üle kogu Euroopa Liidu äh, korralikult. mis puudutab valimisõigust, siis me oleme kodan-, kodakondsuse raportis ning ka Euroopa Parlamendi valimiste äh, raportis, mis koos sellega vastu võeti, äh, oleme näinud mitmeid äh, take-, takistusi, et kodanikud ei saa rakendada oma valimisõigusi. näiteks mis puudutab valimisnimekirjadesse kandmist või ka konkreetselt info puudumist, kuidas seda valimisõigust kasutada saab. me oleme konkreetsete liikmesriikide poolde pöördunud, mitmed liikmesriigid on öelnud, et nad muudavad oma seadusandlust ja meil on äh, endiselt kontaktid, hoiame ühendust liikmesriikidega selleks, et äh, vaadata, et nad Euroopa Liidu õigusakte rakendavad ja oma kohustusi täidavad. Äh, samaaegselt nagu te teate, oleme me teinud äh, ettepaneku, et kaks tuhat kolmteist võiks olla Euroopa kodanike aasta ja see annab meile võimalik, äh, võimaluse teadlikkust tõsta ka kodanike valimisõigusest. suur tänu! suur tänu, ütleb juhataja. me võime selle debatiga edasi minna siis, kui me arutame Euroopa kodakondsusele äh, pühendatud aastat arutame siis edasi, kuidas neid nende teemadega edasi minda, minna, aga muudatuste ettepanekute esitamise tähtaeg on kuusteist november eh, keskpäeval ja libekomisjon hääletab eh, selle üle viienda, viiendal detsembril. nii et kuusteist november siis muudatusettepanekute esitamise tähtaeg. ja edasi võime nüüd minna, ütleb juhataja, kuna härra Kirkov on ka jõudnud kohale, saame mm, rääkida broneeringu info kasutamisest meie järgmise päevakorrapunktina. ja nagu te teate, siis me oleme arutanud neid küsimusi ka varem, kolmeteistkümnendal juulil viimati. ja tuletan teile meelde, et see tekst on uus ettepanek pärast kahte tuhande seitsmenda aasta ettepanekut, mis oli raamotsus enne Lissaboni ja erinevatelt organisatsioonidelt oli erinevaid ähm, ettepanekuid siin äh, põhiõiguste mm, töögrupilt, ESC-lt ja nii edasi ja põhilised teemad, mille, mida raportis käsitletakse, on kohaldumise ja eesmärgi piirangud, definitsioonide küsimus, proportsionaalsuse küsimus, andmekaitse ja andmete hoidmise periood mm, ja nii edasi, nii et erinevaid asju on siin arutatud ja nüüd ma annaksin äh, sõna raportöörile, härra Kirkhoffile, siis komisjonile ja siis nõukogule ja siis on meil ka äh, aega aruteluks. nii et palun, äh, härra Kirkhoff, teil on sõna. proua esinaine, suur tänu Enne kui ma alustan, tahaksin ma komisjonile anda mõningaid tähtaegu, esialgseid tähtaegu Äh, ma tean, et meie aruteludes ei ole seda varem väga oluliselt käsitletud, kõigepealt äh, ma panen ette, et pärast väga äh, tõhusat visiiti Ühendkuningriiki, kus me nägime, kuidas andmeid ja ka piiriküsimusi broneeringuinfo valguses lahendatakse, kolleegid olid seal ka kohal, ma panen ette, et töörühm tuleks kokku kaheteistkümnendal novembril, see on variraportööridele ning seal äh, saame me siis äh, osa arutelust. Äh, mitmed panustajad teevad meile ettekandeid broneeringuinfo toimimisest ning nad saavad ehk ka vastata keerukamatele küsimustele, just et kas broneeringuinfo kasutamine on vajalik ja kas me peaksime seda tahtma, nii et kakskümmend kaks november praegu tahaksin ma esitleda sellel kujul raportit kümnendal jaanuaril ja muudatusettepanekute tähtaeg oleks kakskümmend jaanuar, veebruaris hääletaksime siis raporti eelnõu e, üle, e, tundub, et see on väga, pikalt on sinna veel aega, aga tegelikult ei ole ja meie eesmärk on alati olnud tasakaalukalt öö, e, otsusele jõuda ja mitte kiirustada. nüüd, kui need esialgsed kuupäevad on paika pandud, siis ma tahaksin tuletada meelde või anda ülevaate. kõigepealt mul on hea meel, et meil on võimalus arutada tegelikult seda väga olulist dokumenti. algne arutelu mm, oli juba mõned nädalad tagasi ning meie variraportööride e, teise, teine kohtumine leidis ka aset e, sellel kohtumisel ning selle järgsetel väga edukatel visiitidel eh, oleme saanud tõstatatud probleeme veel kord arutada ja tahaksin seetõttu tuua välja mõningad teemad, mis, kui soovite, on eh, ehitusklotsid selle kogu ettepaneku jaoks, aga samas on need ka murepunktid. kõigepealt, kui me räägime tsentraliseeritud või detsentraliseeritud süsteemist, siis tänane reaalsus on et kui teatud huvigrupid näevad tsentraliseeritud süsteemi väga olulisena, siis kui me vaatame kulusid, äh, asukohta ning ka poliitilisi küsimusi, mis võivad siia vahele jääda, siis tänasel hetkel ei ole see listlik ettepanek. aga need suunised, mida me direktiivis välja toome, äh, annavad ka samasuguse äh, turvalisuse kaitsestandardid äh, kogu, üle kogu mm, ühenduse, kuigi see ei ole tsentraliseeritud süsteem, siis tsentraliseeritud standardid on endiselt äh, paigas, mida ka rakendama hakatakse. ma arvan, et see oleks kõige parem lähenemine. Äh, teiseks tahan seda veel kord rõhutada, sest paar komisjoni liiget ei olnud sellega rahul. tegemist on süsteemiga, kus me keskendume koostööle ja mitte sunnimeetmetele. me teame, et täna on broneeringu infosüsteeme, mis juba toimivad, me teame, et neid ka planeeritakse teatud riikides, aga oluline on see, et meil oleksid standardid, mis võimaldaksid koostööd, et selle tulemusena sünniks süsteem, mis oleks vajalik kõikides Euroopa äh, liikmesriikides nii et koostöö ja mitte sunniviisiline kasutamine on väga oluline kriteerium. meil on olnud väga palju arutelusid, äh, kui me oleme rääkinud äh, rasketest kuritegudest, äh, rahvusvahelisest kuritegevusest, need langevad ka broneeringu info küsimuste alla ja ka me oleme rääkinud samuti proportsionaalsusest ja vajalikkusest ja ma olen väga innukas Äh, selles suhtes, et me räägiksime tehnilistest vajadustest ja me ei teeks äh, sellest kogu sellest temaatikast poliitilist vägikaikavedu. ja seetõttu äh, proportsionaalsuse ja vajalikkuse definitsioonid, ühtsed definitsioonid on väga rasked saavutada, sest meil on Euroopa Liit kahekümne seitsme liikmesriigiga, kelle lähiajalugu on olnud väga erinev ja mitmed kolleegid on ka minu tähelepanu juhtinud sellele, et olenevalt liikmesriigist on need teemad hoopis teisiti lähenetavad. siis, kui me räägime andmete hoidmisest ja ladustamisest, siis raport sellega tegeleb, aga see, meie komisjon ja parlament peab leidma sellise äh, tas-, ajaperioodi ja taseme, mis oleks teostatav ja mis oleks vajalik, et äh, andmed on miski, mis on väga oluline, me oleme teistes direktiivides ka neid samu küsimusi käsitlenud, aga selles konkreetses äh, raportis äh, ma olen täiesti kindel, et me räägime andmetest äh, väga tundlikust aspektist ja kindlasti neid põhimõtteid tuleb edasi rakendada. ma arvan ka, et meie dokumendis on oluline, et meil oleks keskne ülevaatusprotsess äh, äh, andmete käsitlemise üle, me peame seda pidevalt äh, järgima ja kui vajalik, siis tõstatama uusi küsimusi, mis andmeid puudutavad. ma usun, et Euroopa Liidu sisese broneeringu infosüsteemi jaoks on vajadus äh, sest Euroopa eh, Liidus ja liikmesriikide vahel on eh, väga palju lennuühendusi ja ka kolmandate riikidega ja kui me ei vaata neid lennuühendusi ja seda infot, eh, siis me öö, oleme mm, lõhkise küna ees, sellepärast et lennuliine tuleb aina juurde ja meil jääb oluline info saamata. loomulikult on oluline ka kulude küsimus, tänasel päeval peab olema väga ettevaatlik, et me ei öö, koormaks ära Eh, Euroopa Liidu maksumaksjat või ka juba koormatud eh, lennuettevõtteid. aga ma arvan, et kui mõni sent lisada lennupileti hinnale, siis arvatavasti see suurema turvalisuse nimel oleks väga hea mm, ohverdus. ja kui panna see teiste Mm, erinevate lisatasude konteksti, mis äh, lennupiletitele kogu aeg lisatakse, siis mm, meil on ju lennujaamamaksud, äh, kütuse lisatasu ja nii edasi, nii et kui me räägime siin paarist sendist ja tõepoolest nii see ka oleks, siis äh, tundub, et see on väga väike hind maksta mm, suurema turvalisuse eest meie kodanikkonna jaoks. ja lõpetuseks ma arvan, et me peame rõhutama ka seda, kui oluline on, et meil oleks tõhus tööriist, kuidas broneeringu infot edasi käsitleda. see on oluline ka meie raporti osa, sellepärast et andmete vale käsitsemine peaks minu arust tooma kaasa äh, karistused, kuna kodanikul peab olema õigus äh, muretseda omaenda andmete pärast ja, ja ta saaks kindlasti avaldada kaebust, kui neid valesti käsitletakse. teatud liikmed on ka minu poole pöördunud ja öelnud, et nad ei näe, et selliseks äh, broneeringu infosüsteemiks vajadus oleks, aga ma loodan, et järgmisel, järgmiste nädalate jooksul koos es-, ekspertidega ma saan teile näidata, mikspärast äh, see vajadus äh, on väga oluline meie tööde kannustaja ma arvan, et äh, variraportööride äh, soov ja ekspertide soov liikuda edasi konstruktiivsel moel on hea ja me saavutame niimoodi ka äh, hea lahenduse. ma arvan, et Euroopa Liidu broneeringu infosüsteem oleks väga suur lisandväärtus terrorirünnakute ja raskete kuritegude ärahoidmiseks. see muidugi loomulikult ei lahenda kõiki meie probleeme, aga ma arvan, et kuritegevuse vastases võitluses on see kindlasti samm edasi ja tänastes oludes seda kindlasti märkamata jätta ei tohiks. me peame ka vaatama ette, kui me tehniliste detailidega tegelema hakkame ja just detailselt hakkame tegelema, siis me räägime süsteemist, mille eesmärk on hoida eh, just eh, vägistajate, uimasti smugeldajate, pedofiilide mm, ja teiste kurjategijate andmeid me teame kõik, et neid andmeid kasutatakse liikmesriikide poolt ja kahepoolselt neid andmeid ka vahetatakse. kas seetõttu ei oleks parem, et me jätkame nende küsimustega isegi sellisel juhul, kui minu raport ei osutuks edukaks? kas ei oleks parem, et meil oleksid väga selged ja konkreetsed äh, reeglid ja et meil oleks ka kontroll selle süsteemi üle? niimoodi saame me liikuda edasi sellisel moel, et kodanikud meid usaldavad ning ka lennuettevõtted saavad sellele loet-, äh, loota ja ka asjaomased õigusorganid. nii et äh, ma ootan tänast pärastlõunat ja teie, teie vaateid, aga ma tahaksin kindlasti teile öelda, et äh, mina olen väga entusiastlik leidmaks võimalikult palju konsensust selles küsimuses, mis aitab meil ka kokku panna raporti, mis osutub edukaks, aitäh! Thank you very much for the summary and suur aitäh selle kokkuvõtte eest. nüüd saab sõna komisjoni esindaja ja siis nõukogu esindaja ja siis äh, annan sõna ka kõigile teistele. suur aitäh teile, proua koosoleku juhataja. olles nüüd ära kuulanud äh, lugupeetud raportööri ettekande tahaksin ma öelda, et äh, raportööri seisukohad on vägagi sarnased meie esialgsele ettepanekule. võib-olla on erandiks siinkohal küsimus selle kohta, kas seda direktiivi peaks kohaldama ka siselendudel. meie oleme seisukohal, et äh, vähemalt praegu on mõistlik broneeringu info muudatusi Euroopa Liidus tutvustada järk-järgult, ehk siis kõigepealt võtta süsteem kasutusele rahvusvahelistel lendudel. rahvusvaheliste lendude määratlus on Euroopa Liidust väljaspool Euroopa Liitu ning Euroopa Liidu väliselt Euroopa Liitu. ehk siis Schengeni ala koheldaks äh, ühtsena. ja kaks aastat pärast seda, kui uus direktiiv on jõustunud, me hindaksime olukorda, vaataksime, kas äh, tuleks äh, laiendada ettepaneku kohaldamise ala ka Euroopa Liidu sisestele lendudele. ma arvan, et kõigepealt on mõistlik kohandada süsteemi rahvusvahelistel lendudel, sest ka neid on väga palju. et kohaldumise skaala on isegi suur või lai ja seetõttu on komisjon seisukohal, et broneeringu infosüsteemi tuleks juurutada järk-järgult, vähemalt praegu me arvame nii. kasutan praegust võimalust ära ka selleks, et rääkida ühest teisest broneeringu infoga seotud küsimusest ja see puudutab meie läbirääkimisi USA-ga. läbirääkimised on lõpusirgel tekst äh, saadetakse teile tavapäraseid äh, piiratud kanaleid pidi selle nädala lõpuks ning äh, on äärmiselt tõenäoline, et järgmisel nädalal õnnestub juba hakata lõplikult kokku leppima. praegu mul ei ole võimalik USA-ga läbirääkimiste kohta midagi enamat öelda, kuid hoiatan teid nii-öelda positiivses mõttes, et äh, varsti on äh, lõpliku kokkuleppe tekst laual ja me hakkame detaile arutama, aitäh. aitäh, ütleb koosoleku juhataja. nüüd äh, tahaksin ma sõna anda nõukogu esindajale, palun. suur aitäh. ja suur aitäh ka äh, härra Kirkopile selle eest, et ta rääkis meile, mida broneeringu info asjus on tehtud ja mida veel tehakse ma pean väga avameelselt äh, tunnistama, et see töö on tõesti edenenud väga aeglaselt. aasta aega on äh, broneeringuinfo küsimust arutatud ja see tähendab seda, et äh, liikmesriigid tõesti on huvitatud parima võimaliku lahenduse leidmisest, kuid teisest küljest näitab see viivitus ka seda, et broneeringuinfoga on seotud väga palju lahtiseid küsimusi, sest väga raske on otsustada, millist süsteemi vastu võtta ja kuidas liikmesriigid on pidanud broneeringuinfo küsimust üheks keerulisemaks üldse ja mitmete punktide osas on väga paljudel liikmesriikidel vastuväiteid. me peame aru saama, me peame jõudma ühisele arusaamisele proportsionaalsuse osas ja selles osas, mis on kõige olulisem. kuid minu jaoks ja ilmselt ka liikmesriikide jaoks on ilmselt kõige tähtsam kõigepealt kokku leppida, et meil üldse on vaja mingisugust broneeringu infosüsteemi. ja selle üle tegelikult ei vaieldagi. kõik on nõus, et süsteemi on vaja, aga raske on kokku leppida selles, kuidas teha nii-öelda pragmaatilist koostööd, milline see süsteem siis olema peaks. raportöör ütles, et tihti arutatakse seda problemaatikat kahepoolselt ja ma nõustun tema seisukohaga. nii see on kuigi tegelikult oleks mõistlik äh, seda problemaatikat arutada vastavalt äh, üldistele reeglitele ja standarditud äh, lahendustele, milles institutsioonid on omavahel kokku leppinud. lubage mul rääkida väga lühidalt ka sellest, mida nõukogu teeb praegu ja millele on keskendunud praegune eesistuja. me oleme erineva, erinevatelt sidusrühmadelt kuulnud umbes kahteteist või kolmeteist erinevat versiooni. meil on äh, loodud ka eraldi töörühm ja mina juhin seda praegu. ning äh, need ettekanded, mida me oleme töörühmas äh, kuulnud, keskenduvad ennekõike sellele, et Euroopa Liit vajab broneeringu infosüsteemi, aga ja et äh, see äh, süsteem, mida juhiks siis paar-kolm liikmesriiki, võiks olla väga kasulik äh, just nimelt kuritegevuse ennetamisel ja ohjamisel. kuid liikmesriik broneeringu info kontrolle teostavate liikmesriikide delegatsioon on meile ka rääkinud sellest, kuidas broneeringu infot kontrollitakse ja meile kinnitanud, et reeglid on tõesti väga ranged on räägitud sellest, kas me peaksime, on küsitud, kas me peaksime valima järk-järgulise kohaldamisviisi või äh, mitte ja siin ei olegi asi nii väga selles, kas me oleme komisjoniga ühte meelt, äh, vaid pigem selles, et me peame lähtuma proportsionaalsuse põhimõttest ja endalt küsima, mis on kõige äh, tähtsam. kõik liikmesriigid arvavad, et broneeringu infosüsteem peab olema võimalikult lihtne sest äh, kui ta lihtne ei ole, siis muutub liikmesriikide ametiasutuste vaheline koostöö ju veel keerulisemaks ja sellel süsteemil ei ole mingit mõtet. seetõttu on äh, liikmesriigid öelnud, et äh, süsteem peab olema võimalikult lihtne. ning Poola eesistujana on äh, seetõttu mõelnud sellele, kuidas hinnata süsteemi vajalikkust ja proportsionaalsust ning äh, meie seisukohad ühtivad suures, äh, suurel määral raportööri omadega. me peame ennekõike mõtlema sellele, millist infot võib kasutada. nii et määruse tekst oleks lõppkokkuvõttes ikkagi lihtsam, kui ta on praegu et oleks lihtsam nende jaoks, kes peavad seda ettepanekut hiljem rakendama. üks äh, küsimus, mida on ka palju arutatud, äh, puudutab puudutab sellise kontaktpunkti loomist, äh, kus ähm, siis ametnikud saaksid teha koostööd ähm, selles osas, et välja töötada süsteem aruandluse kohta, kui ühes riigis midagi juhtub, siis tuleb sellest teada anda ka teistele riikidele, et teised riigid saaksid sellest äh, kogemusest õppida ning äh, vastavalt äh, sellele kogemusele siis põhiõigusi paremini kaitsta. meie töörühm on ka arutanud kulude küsimust. me leiame, et finantskriisi ajastul tuleb olla äärmiselt kokkuhoidlik ja tuleb juba ette välja arvutada, mis on broneeringu info üksuste loomise hind, mis see läheks maksma erinevatele liikmesriikidele ja mis see läheks maksma lennufirmadele? kahtlemata olen ma ka edaspidi lugupeetud parlamendiliikmete käsutuses teen pidevat koostööd kolleegide, sealhulgas raportööriga ja loomulikult äh, aitan äh, ma ka edaspidi Poola eesistujat ja aitan ka Taanit, kes on järgmine eesistuja, aitäh! suur aitäh! ka mina loodan, et lõpuks õnnestub äh, liikuda edasi meil on õnneks aega debati jaoks, härra Abrecht lugupeetud koosoleku juhataja, aitäh. mulle valmistab tegelikult üllatust äh, see, kui kiiresti on edasi liigutud, kuigi liikmesriikide vahel on äh, nii palju lahendamata küsimusi pärast seda, kui arutati, kui kaua ja kuidas võib, võib säilitada reisijate andmeid ning eriti võttes arvesse kriitikat telekommunikatsiooni info telekommunikatsiooni info osas eh, on nii, et eh, tegelikult ma ei oodanud, et kogu broneeringu infoalane ettepanek nii kiiresti esitatakse, see, et te seda teete, on eh, suhteliselt julge. see ei pruugi olla öö, äh, täielikus kooskõlas äh, aluslepingu artikliga kuusteist või kõikide olemasolevate ja kehtivate konventsioonide või liikmesriikide enda äh, lepingutega. loomulikult on nõukogu õigustalitus vaadanud läbi selle ettepaneku õigusliku aluse ja suhelnud komisjoniga ning on esitanud omapoolse kriitika. seetõttu mulle tundubki, et selle ettepaneku esitamine on väga julge, sest põhiõiguste agentuur äh, ja äh, andmekaitseametnik, Euroopa andmekaitseametnik on ju samuti öelnud, et äh, tegelikult ei ole siin korras, tegelikult ei ole siin kõik korras. säilitada viis aastat äh, isikuandmeid, see ei ole ju proportsionaalne. peale selle ei ole ka mingeid andmeid, et viieaastane periood oleks üldse vajalik. peale selle imetlen ma teie julgust ka sellepärast, et lennufirmad on juba öelnud, et see süsteem läheb väga kalliks praegu on välja arvutatud, et igal aastal võiks kuluda kakssada, kakssada tuhat, kakssada miljonit eurot ja eh, tegelikult läheb see süsteem ajapikku veelgi kallimaks ning majanduskriis on, majanduskriisi ajal on selliste kulutuste tegemine vastutustundetu, eriti võttes arvesse, et vähendatakse politseiüksuste koosseisu ja ka ähm, piirikontrolli lihtsalt selleks, et kulusid kokku hoida. nii et äh, selline süsteem, mis toob kaasa uusi kulutusi nii lennufirmade kui tarbijate jaoks, on vastutustundetu. peale selle valmistab mulle üllatust, et meil ei ole mitte mingisuguseid praktilisi ettepanekuid rakendamise asjus. seda ettepanekut on ju niivõrd äh, palju kritiseeritud, aga sellega töötatakse ikka edasi, kuigi see kellelegi ei meeldi ja kuna see kõik nii on, siis mina ei saa seda ettepanekut kuidagi toetada. ma olen üks nendest, kellel on tõesti väga-väga suuri kahtlusi. ma tõesti ei ole kindel, et broneeringu infosüsteemi vastuvõtmine oleks vajalik või et see oleks õige samm. ma arvan, et politsei koostööd tuleks teha, aga hoopis teistmoodi. ei ole mitte mitte mingisugust mõtet säilitada sellist tohutut hulka andmeid nii tohutu hulga inimeste kohta, sest siis on vaja tööle võtta ka uued politseinikud. kes tegelevad nende andmete kogumisega, kuid peavad tõendama, et nad ei tee sealjuures ebaseaduslikku jälitustööd ja peale selle on vaja veel ka uus, uut varustust, uusi seadmeid, sellel ei ole mitte mingisugust mõtet. meil on vaja paremat teabevahetust liikmesriikide ja politseiasutuste vahel, sellega ma olen nõus, kuid samas tundub mulle küll, et ei tohiks unustada ka andmete äh, ajutist äh, salvestamist ja pikaajalist äh, salvestamist Äh, tuleb mõelda sellele, milleks seda tehakse, see, et keegi lendab Euroopa Liidust välja või sinna sisse-tagasi, ei tähenda, et tema kohta peaks niimoodi andmeid koguma, see on täiesti absurdne. aitäh ja proua Ladford! aitäh! mulle ei ole broneeringu infosüsteem mitte kunagi meeldinud. kõigepealt äh, on tõesti need vajalikkuse ja proportsionaalsuse argumendid nagu härra Olbrecht ka praegu just ütles, ja peale selle on äh, õigusliku aluse küsimus, nõukogu õigustalitus on öelnud liikmesriikidele ja ka Euroopa Parlamendile, et äh, selle ettepaneku puhul on suuri probleeme, sest see ei ole vastavuses Euroopa Liidu kehtivate õigusaktidega. peale selle tuleb mõelda ka sellele, et me ei saa tegelikult olla kindlad, kas kõik liikmesriigid praegu äh, teevad endast oleneva, kõik endast oleneva selleks, et teadaolevad kurjategijad, terroristid või isikud, kelle vastu on mingisuguseid äh, kriminaalõiguslikke tõendeid, et kas neid inimesi ikka kontrollitakse piiril põhjalikult, näiteks minu riigis see nii ei ole ja kui äh, seda ei tehta, kui tegelikult ei tehta piisavalt äh, teadaolevate kurjategijate liikumise tõkestamiseks või takistamiseks, siis miks me hakkame niimoodi kõigi kohta andmeid koguma? seda esiteks ja teiseks muidugi andmete turvalisuse küsimus. tuleks äh, tagada, et neid andmeid ei hakataks kurjasti ära kasutama kindlasti oleks äh, meil vaja sätteid ka selle kohta, kuidas teada anda äh, turvalisusnõuete äh, rikkumisest. Euroopa Liidu Austraalia broneeringu info alases lepingus on andmete turvalisuse kohta ka eraldi säte, seal räägitakse salasõnadest ja sellest, et need salasõnad peavad olema kõrge turvalisusega, tagamaks, et andmed lekkima ei hakka aga eraldi broneeringu info kohta ütleksin veel seda, et mina olen alati tundnud äh, suurt äh, muret äh, profileerimise koha pealt. ma tean, et ma olen nagu katkine plaat, sest ma olen siin aastaid ajanud sama juttu, aga ikkagi tahaksin nüüd korrata. komisjon keeldub kasutamast terminit profileerimine ettepanekus seda sõna ei ole, tegelikult kuskil mujal ka mitte ja mulle tundub, et profileerimisest räägitaksegi ainult äh, nii-öelda automaatsete otsuste tegemisel, ehk siis automaatselt tehakse otsus, et see või see isik riiki siseneda ei või. ma tahaksin komisjonilt küsida nende selgituskirja koht-, seletuskirja kohta. seletuskirjas öeldakse, et broneeringu info kasutamine reaalajas äh, teatud ette määratud kriteeriumite põhjal tähendab seda, et äh, automaatselt äh, määratakse kindlaks, millist isikut tuleks täiendavalt kontrollida. Äh, see on siis see nii-öelda tundmatu kahtlusalune, mis kõlab samuti kummaliselt, sest kui keegi on kahtlusalune, siis on ta ju kuidagi määratletud. juhul, kui tõesti broneeringu infosüsteemi selliselt kasutada äh, siis äh, tuleb asju nimetada õigete nimedega ja tuleb paika panna ka äh, vastavad turvaklauslid. kui me räägime kellestki, keda milleski kahtlustatakse, siis see isik on kahtlusalune ja kindlasti mitte tundmatu. kui me räägime profileerimisest, siis me räägime ju sellest, et me otsime teatud stereotüüpset isikut, kes vastaks äh, teatud kahtlusaluse tüübile. ehk siis koostatakse mingite kriteeriumite alusel profiil ja seda profiili püütakse klapitada isikutega teatud lennul, kuhu seda kahtlusalust äh, oodatakse või siis teatud lennujaamas, kust kahtlusalune võiks minna lennukile. ja siis äh, saadakse nimekiri isikutest, keda on vaja täiendavalt kontrollida, sest nad sobivad selle profiiliga. teatud piirini on, äh, on see ju täiesti normaalne, eristatakse isikud, keda on vaja põhjalikumalt kontrollida aga mida mina tahan, on see, et hiljem need isikud, kes ei osutu kahtlusaluseks, kustutatakse andmebaasist. et juhul, kui nad läbivad täiendava kontrolli, ei äh, saa nende andmeid hoida seal andmebaasis ka edaspidi, sest äh, siis on neil justkui plekk küljes. tundmatu kahtlusalusega ju ongi nii, et äh, tuleb, tuleb tõendada igal sellisel tundmatul isikul, et ta tegelikult ei ole see tagaotsitav isik. ehk siis vastutuskohust-, ähm, tõendamiskohustus lasub temal mitte ametivõimudel. kui inimene on äh, valel ajal vales kohas, mõni neist on ilmselt ka midagi seadusevastast teinud, kuid teised mitte siis eh, satub inimene ikkagi löögi alla juhul, kui ta vastab sellele koostatud profiilile ja see võib tema jaoks tähendada väga kurbi tagajärgi. mina tahan mingeid tagatisi, et inimestega ei juhtuks midagi kohutavat ainult sellepärast, et nad on sattunud broneeringu infosüsteemi andmebaasis eh, nende tundmatute kahtlusaluste sekka, sest eh, nende profiil sobib otsitava profiiliga ma tahan, et süsteemis oleksid sees need tagatised, et inimest ei hakata taga kiusama lihtsalt sellepärast, et ühel korral ta oli äh, kahtlusalust andmebaasis. nii et, äh, nii et inimene, kes on näiteks äh, istunud vale inimese kõrval lennukis, kellel on sama pangakrediitkaart, kes on kasutanud sama reisiagenti kui mõni tagaotsitav kurjategija, et see isik tulevikus ei satuks samuti alati täiendava uurimise alla. ma olen, ma ei ole kuulnud sellistest tagatistest, mida neile õnnetutele inimestele antakse, sest komisjon keeldub tunnistamast, et meil on isegi probleem. aitäh, äh, proua Lopes. lugupeetud proua koosoleku juhataja, aitäh tegemist on tõesti väga-väga keerulise teemaga. mitte ainult sellepärast, et tuleb edendada politsei koostööd kurjategijate tagaajamisel ja tabamisel. Euroopas on selline koostöö ju olemas, meil on olemas Europol, on olemas Eurojust, kuid probleem seisneb selles, et koordineeritust ei ole. ja selle puudumine kuritegude uurimisel ja kurjategijate tabamisel tähendab seda, et on vaja mingeid uusi mehhanisme, kuid ma ei ole kindel, et õige on luua just selline mehhanism, millega edendatakse äh, väga ebamäärast koostööd. mida need uued üksused tegema hakkavad, kas nad koordineerivad andmeid, andmete kogumist või mida? muidugi tuleb kuritegusid ennetada aga sealjuures tuleb hoolikalt mõelda sellele, mida ennetustöö üldse tähendab. kuritegude ennetamine ei tähenda seda, et võid teha ükskõik mida selleks, et neid ennetada. me oleme ju palju näinud seda, kuidas telefone ebaseaduslikult pealt kuulatakse nii et äh, kui reisijad annavad enda kohta mingit infot, äh, siis tegelikult nad ju ei tea, et äh, selle alusel võib nende vastu algatada uurimise ja hiljem võib-olla ka hagimenetluse. see tähendab seda, et me kasutame kurjast inimeste usaldust. Euroopa kodanik peab ise hakkama tõestama, et ta pole kaamel või et ta pole süüdi mingisuguses kuriteos peab tõestama, et ta tegelikult on süütu. on võimalik, et asutus teeb mingisuguse vea ja võtab kodaniku pihtide vahele ja kodanik peab siis ise vaatama, kuidas ta sellest välja tuleb. seetõttu on meil vaja kindlasti seetõttu on vaja kindlasti ka mingeid kaitsemeetmeid. meil on praegu olemas ennetav mehhanism, mis annab äh, politseinikele ja erinevatele analüütikutele võimaluse kasutada miljonite inimeste andmeid annab ligipääsu neile andmetele. vähemalt tehniliselt on see võimalik. aga kas see tähendab, et mingeid piire ei olegi vaja? kindlasti on vaja piire ja tuleb läbi mõelda, kuhu need siis asetada. nii et kui reisijale öeldakse näiteks et äh, te peate enda kohta andma rohkem infot ja peate ka rohkem maksma ja see tähendab seda, et terroristid ei saa enam lennukeid pommitada, siis tõenäoliselt on inimesed sellega nõus. aga inimestele tuleb anda täpsemat infot. kui me räägime lihtsalt äh, tõsise kuritegevuse ennetamisest, siis see on liiga umbmäärane, liiga, liiga laialivalguv. kas äh, ennetusüksused peaksid lihtsalt kontrollima, kuidas andmeid kogutakse? või on nad tegelikult olemas ka selleks, et vajadusel lihtsama vaevaga kedagi kohtusse anda. me peame ikkagi mõtlema, millised need üksused on, kes sinna kuulub, me räägime praegu politseinikest, aga tegelikult võivad sinna kuuluda ju ka teised õiguskaitseorganite töötajad. milliseid äh, andmekaitsesätteid peavad need üksused kasutama? siin on vaja mingisugust praktilist selgitust. meil on vaja praktilist selgitust selle kohta, mida hakkavad tegema andmekaitseagentuurid. praegu neid selgitusi ei ole, mingeid määratlusi ka ei ole. ma arvan, et äh, seda mm, problemaatikat äh, tuleks äh, veel analüüsida. samuti ei ole räägitud sanktsioonidest kuna sanktsioonide kohta otsustab iga liikmesriik ise, hakkavad sanktsioonid muidugi varieeruma. mina aga tahaksin rääkida ühistest sanktsioonidest, mis rakenduvad siis, kui isik läheb, kui tegu ületab teatud piiri. aga liikmesriigiti on need automaatsed sanktsioonid samuti erinevad. me peame neile probleemidele rohkem mõtlema, neid arutama ja välja töötama teatud turvaklauslid, kuid need ei tohi muutuda asjaks iseenesest. nii et on vaja mõelda turvaklauslitele, selle äh, määruse kohaldamisalale, perioodile, mille jooksul tohib üldse andmeid äh, säilitada ja veel teistelegi asjadele ning kõik need küsimused on olulised. aitäh, Karmen! nüüd härra Grand Pascal, kui ma hääldasin teie nime õigesti suur aitäh, proua koosoleku juhataja. transpordikomisjonis arutasime me samuti seda küsimust, arutame veel praegugi. ning äh, me koostame arvamuse eelnõu ja mina olen seal variraportöör. seetõttu on mul ehk õigus teiega jagada oma seisukohti nii libe kui äh, transpordikomisjon on minevikus mõnikord äh, jõudnud omavahel kokkuleppele, kuid mitte alati. mul ei ole midagi selle vastu, kelle pädevusse see raport on antud. ennekõike puudutab see küsimus ikkagi inimeste põhiõigusi, nii et äh, mul ei ole midagi selle vastu, et meie koostame ainult arvamuse ja mina olen seal variraportöör, ja ei ole midagi ka selle vastu, et libekomisjon on antud juhul juhtkomisjon. tõepoolest, kõige tähtsam on siin inimeste vabadus ja nende põhiõigused. kuid äh, mõned liikmed panevad äh, küsimuse alla selle, kuidas äh, broneeringu infosüsteemi hakatakse kasutama täna on näiteks öeldud, et komisjon ei ole käitunud piisavalt julgelt. ma ei ole sellega nõus, komisjon on olnud väga julge. mitu korda on räägitud ka sellest, et tuleb tagada proportsionaalsus eesmärkide vahel, mida me soovime saavutada, ja instrumentide vahel nende saavutamiseks eesmärk on võidelda terrorismi ja äh, tõsise kuritegevusega, see on kõigile selge. ja kui me soovime luua sobivat tasakaalu, leida seda õiget proportsionaalsust, siis jah, äh, selle ülesande täitmisel oleme me oma tööga hästi hakkama saanud. võitluses terrorismiga tuleb alati tähelepanu äh, pöörata ka ühele väga delikaatsele asjale, mis ongi tasakaal inimeste vabaduse ja teisest küljest nende kaitsmise vahel. aga meil on ju mitmeid demokraatlikke meetmeid ja me peame saama neid kõiki kasutada. me peame leidma võimalusi olemasolevate instrumentide kasutamiseks, ilma et me läheksime liiga kaugele mõned selle koja liikmed võib-olla kardavad, et me hakkame olemasolevaid meetmeid kasutama liiga vabalt. mõned kardavad, et kohaldamisala on liiga lai ja et tegelikult hakatakse broneeringu infosüsteemi kasutama ka nii-öelda väiksemate kurjategijate kinninabimiseks. aga me ei tohiks komisjoni kritiseerida, see oleks viga, sest äh, uut määrust on meil kindlasti vaja. võitluses terrorismiga on vaja uusi instrumente, uusi meetodeid ja uusi tekste. me oleme demokraatlik äh, õigusruum ning äh, liikmesriigid peavad ennast kaitsma. me peame ennast kaitsma terroristide eest, kuid teisalt ka kaitsma inimeste vabadust me peame äh, tõhusalt ja otsusekindlalt võitlema terroristidega, kes muutuvad järjest kavalamaks. nii et minu meelest on see määrus ikkagi samm õiges suunas. muidugi tuleb vaadata, millised muudatusettepanekud tulevad. ka transpordikomisjon esitab omapoolsed muudatusettepanekud mina tegelikult olen siin äh, selles komisjonis ainult asendusliige, aga räägin meelsasti läbi kõigiga, kes siin selle töö eest vastutavad. tähtis on see, et me looksime sõbraliku ja rahuliku dialoogi ja leiaksime seal selle vajaliku tasakaalu. ühest küljest vabaduse ja teisest küljest äh, terrorismivastase võitluse vahel. demokraatia tähendab seda, et liikmesriigid peavad saama kasutada kõiki vajalikke meetodeid enda kaitsmiseks ja peavad saama kaitsta, kaitsta ka oma demokraatlikke vaateid.